Good afternoon. tere päevast, me jätkame nüüd hääletuse seletustega ning esimesena selgitame okay. Report Kovatšek kõigepealt selgitame siis Kovatševi raportit, mis puudutab äh, ÜRO Peaassamblee seitsmekümne esimest istungjärku ja kõigepealt saab äh, sõna härra Hännan, palun